palun, teil on sõna, kui te soovite, te olete esimene selgituseks. Te võite rääkida, kui teie jaoks on piisavalt vaikne. see oli Provera raporti kohta. Could you switch on your mikro? kui te räägite, siis palun lülitage ka mikrofon sisse. I guess it's there. ma tänan. president. arvestades viimaste rahutustega Tuneesias, Egiptuses ja ka teistes Araabia riikides, siis see on viinud väga suurte eh, pagulaste voogudeni, mis liiguvad Euroopa suunas ja see on väga suur väljakutse Euroopa jaoks ja meile peab olema selge ka see, kuidas me nende pagulasvoogudega tegelema hakkame ja me peame ühiselt, solidaarselt äh, pagulasvoogudega tegelema, me peame need probleemid, äh, mis on tekkinud, äh, lahendama ja seda ühises raamistikus. mul on hea meel, et parlament on siin vastu võtnud äh, poliitika selleks, et tegeleda pagulasvoogudega. mul on väga hea meel ka parlamendi otsuse üle, et äh, siin soovitakse Frontexi rolli tugevdada, me oleme tõesti teinud äh, liberaalide poolt kõik selleks, et Frontexi tegevust tõhustatakse, sellepärast et seoses kriisiga Egiptuses Frontex võib tõesti näidata, kui oluline on pagulasvoogude kontrolli alla saamine kuid äh, praegu on äh, veel vaja vahendeid, lisavahendeid, Frontex saab täielikult oma tööd teha, aitäh! suur tänu, härra Arlagi, üks minut, palun! suur tänu, ma hääletasin selle raporti poolt, sest tegemist on esimese sammuga äh, rändevoogude stabiliseerimiseks, seetõttu on väga oluline, et parlamentki häält tõstaks ja vastaks sellele hüsteerilisele visioonile, et ähm, meid ujutatakse ülelõunast saabuvate migrantidega. me peame vast-, mõtlema ka sellele, et miljonid äh, kannatavad ilma poliitiliste õigusteta raskes majanduslikus olukorras meie toetame ühenduse immigratsioonipoliitikat, kuid faktid ei toeta seda. Läänes varjupaika taotlevate inimeste arv on viimase kümne aasta jooksul neljakümne protsendi võrra vähenenud. ÜRO avaldas need andmed, tänan. härra Jakolino president ma hääletasin poolt, härra Provera raporti poolt, sellepärast et ma arvan, et tegemist on otsustava sammuga õiges suunas, solidaarsuse suunas see puudutab liikmesriikide solidaarsust vastavalt artiklile kaheksakümmend. raport väljendas selgeid seisukohti Põhja-Aafrika kodanike osas, kes on väga keerulises olukorras, see puudutab meie rahvusvahelisi suhteid, koostööd Araabia liigaga, Aafrika Liiduga, rahvusvaheliste organisatsioonidega, kellele kõigile on lisaväärtus anda piirkonna rahumeelsele stabiliseerimisele alati võib mõelda ka sekkumisele koha peal, kuid see sekkumine peab toetama regiooni eelkõige majanduslikult ja aitama neid tagasi jätkusuutlikule kasvuteele. järgmine kõneleja, palun. härra president, tahaksin öelda, et ebastabiilsuse tõttu on tekkinud suur oht, et Euroopasse saabub tohutuid tohutul hulgal pagulasi, igal inimesel on oma lugu, kõik on meeleheitel, aga kõik ootavad midagi paremat, seetõttu tuleb üles näidata kaastunnet ja abivalmidust. ühiste projektidega oleme me aidanud kaasa stabiilsuse ja rahu loomisele, jõukuse kasvule, kuid immigratsioon on väga keeruline probleem. väga raske on reageerida siis, kui inimesed on juba Euroopa lävepakul Lampeduusas, Lampeduusa on ka näidanud, et välispoliitilised küsimused võivad väga kähku muutuda sisepoliitilisteks, abi, arenguabist äh, rände piiramisel üksi ei aita, me peame regionaalkoostööd tegema, kaubanduspoliitilisi hoobasid kasutama, võitlema inimõiguste eest ja kliimamuutuste vastu. suur tänu! Mr Fidanza suur tänu, härra Fidanza. suur tänu, härra president. Euroopa arutelu eh, pagulasvoogude osas on väga oluline, sest me peame ju vaatama, eh, siis äh, tihtipeale arvatakse, et Itaalial, kus on kuuskümmend miljonit elanikku, ei tohiks ju tekkida mingisuguseid probleeme umbes kümne tuhande pagulasega, kuid need äh, pagulased soovivad edasi reisida teistesse Euroopa Liidu riikidesse ning äh, viimaste, viimase lühikese aja jooksul on neli tuhat inimest randunud Itaalia rannikul ja, ja nüüd väga lühikese aja jooksul on neid maad randunud seal juba kakskümmend kaks tuhat, nii et Itaalia on sattunud praegu pagulaste voogude väga suure mm, surve alla ja ja me teame, et Prantsusmaa on saatnud tagasi pagulasi, sellepärast et neil ei olnud mm, elamisluba. me peame aga vaatama, mida me Euroopa tasandil teha saame ja me peame eh, nii lühi- kui pikaajalises perspektiivis vaatame, milliseid meetmeid peame võtma, praegu on tegu esimese testiga ja seetõttu ma toetasin ka seda raportit, aitäh! suur tänu, äh, proua Sinclair, kas teil on äh, protseduuriline küsimus? suur tänu, härra president, mul on kodukorraline küsimus. me oleme siin saalis, kus me tegeleme aruteluga ja kus me peame üksteise vastu austust üle näitama, aga kui meil on siin kaks äh, fraktsiooni esimeest, kes omavahel jutlevad, samal ajal kui teised üritavad oma hääletust selgitada, siis mis sõnumi see saadab teistele kolleegidele, aitäh? Um... suur tänu, härra Tuul, härra Tuul, härra Schultz, härra Tuul sorry, I've been asked if you would vabandust, ma paluksin, et te oleksite eeskujuks meie kojale. L'exemplaire à l'hémicycle, merci. Now, Mr Uj-. nüüd äh, härra Udžas, teil on sõna. Grazie, president. suur tänu, härra president Need meetmed, mis me täna vastu võtsime, see natukene toob selgust meie pagulasvoogude haldamisse ja see puudutab eelkõige just Frontexi meetmetele keskendumist ja seetõttu me peame seda edusammu ka äärmiselt hindama. seetõttu ma ka toetasin äh, seda raportit ma loodan, et liikmesriigid äh, seda otsust samuti järgivad, me teame, et on olemas ühenduse tasandi poliitika, aga ka liikmesriigid äh, kujundavad oma äh, pagulaspoliitikat ning meil on vaja selgust tuua sellesse poliitikasse, Itaalia valitsus on Lampeduusa olukorraga tekkinud väga kummalisel viisil, seal on äh, tuhandeid pagulasi, kes on jäetud oma saatuse hooleks ja samuti me peame seda va kriisi vaatama ka inimlikust äh, vaatevinklist. oleks pidanud seal tõhusamalt tegutsema, kui seda tehti. ja me peame siin ka õiguslikku küsimust vaatama äh, selles vaatevinklist. suur tänu, proua Muskardiini, suur tänu, härra president õige on see, et rändevood on praegu suurenenud seoses ebastabiilse olukorraga ja oma sõnakasutusest, kui me räägime ebastabiilsest olukorrast, siis me teame, et selle taga peitub äh, laialt levinud vägivald, kodusõjad ja nii edasi. ja inimesed soovivad vabadust, see resolutsioon, mille me vastu võtsime selle eesmärgiks on Euroopa Liidu välispoliitika, eh, millega me saame vastavate kohaste meetmetega sekkuda, et eh, olukorda stabiliseerida. ja milline usaldusväärsus saab sellel välispoliitikal olla, kui me näeme, mis toimub Liibüas ja Põhja-Aafrika riikides, see ainult näitab, et Euroopa Liidul ei olnud mingit välispoliitikat. liikmesriikide valitsused eh, siin ise tegutsesid ning see etendus ei olnud tõesti Euroopa Liitu väärt. me peame rohkem tegema selleks, et pagulaste voogusid hallata. ka Lampeduusal me ei ole saanud pagulasvoogude kriisile vastust anda. Euroopa Liit peab tagama, et meil oleks ühine välispoliitika, mida me saaksime väärikalt eda-, esindada maailmas. suur tänu ja härra Van Hecke, suur tänu. mina jäin erapooletuks seetõttu, et see, et selles raportis, see, see raport ei olnud väga selge. seal küll öeldi ka mõningaid mõistlikke äh, asju, mis oli küll üllatust tekitav, kuid eelkõige on siin tegude raportiga, mida iseloomustab täielik poliitiline äh, korrektsus, mitte üheski lauses ei äh, mainitud sisserännet, seda massilist sisserännet Euroopa Liidu liikmesriikidesse. ja selle ähm, massiivse sisserände all kannatavad eelkõige just Lääne-Euroopa riigid. minu koduriik on väga suure surve astunud, suur osa Flandriast ei soovi sellist massilist sisserännet, eelkõige selliste äh, isikute sisserännet, kes seavad kahtluse alla meie väärtused. ma leian, et me peaksime kuulama nüüd ka oma Euroopa kodanikke. suur tänu, kolleeg Ratsa Pild. Take measures, thank you, Mr Chairman I.... suur tänu. ma öö, äh, olen veendunud, et me peame lühiajalisi meetmeid võtma selleks, et tegeleda pagulasvoogudega Äh, väärikalt ja meil on vaja siin Frontexi tööd äh, tõhustada, aga meil on vaja ka pikaajalisi äh, meetmeid selleks, et aidata pagulaste päritoluriigis töökohti luua. meil on, meil on üheks olulisemaks poliitikas kaubanduspoliitika ja ja nüüd, kus me soovime oma turgu avada Egiptusele ja Tuneesiale siis me peame neid kaubandussuhteid vaatama ka teisest vaatepunktist. meil on olemas kaubandussuhted ka Türgiga ja siinkohal me oleme näinud, kui hästi meil on õnnestunud kaubandussuhete kaudu ka demokraatlikke arenguid äh, toetada seal. me peame vabakaubandussuhteid ka äh, teiste Põhja-Aafrika riikidega äh, toetama. ma kutsun üles nõukogu ähm, nõukogu vastu võtma otsuseid, äh, mis äh, tegeleksid päritolumaa eeskirjadega uuest vaatevinklist. et immigratsioon on vaesuse äh, tulemus. jah, see on küll tõsi, aga me teame, et immigratsioon ikkagi äh, ennekõike on taotluste ja püüdluste väljendus, seda näitab meile ajalugu. nüüd Tuneesias tekkis see sissevool meile pärast seda, kui demokraatia taastati, kui demokraatiale lõpp tehti. ja tõeline põhjus, mis paneb inimesi lahkuma kodukohast sadade miilide kaugusele, et paremat eh, elu otsida, on tegelikult võimaluste otsimine ja meie Euroopa Liidus oleme loonud olukorra, kus meil on pikaajaline struktuuriline tööpuudus ja samas me peame ikkagi veel importima tööjõudu tõttu. Ühendkuningriigis on üle nelja miljoni inimesi, kes on kas töötud või saavad abiraha ja iga kuu ometi me toome sisse inimesi kogu maailmas selleks, et nad teeksid neid töid, mida ei taha teha Ühendkuningriigis sündinud. ja sellega me muudame miljonid sõltuvaks ja töö ei ole enam osa nende elust, kui me tahame nüüd päästa inimesi sellest halvast olukorrast, siis asi on selles, et tuleb uuesti väärikus, inimväärikus tagada meie inimestele. härra Kamal, palun. ma tänan, härra president üks tegureid, mis tihtipeale äh, mõttevahetuses kahe silma vahele jääb, kui räägitakse rändest. tihti on väga raske nendele, kes ühest riigist teise rändavad, raske seda teha, sest asjaolud on väga keerulised nende jaoks. mõtelgem selle peale, mida tähendab jätta selja taha oma linn, perekond, oma sotsiaalsed sidemed, oma sõbrad, võib-olla mitte kunagi te ei tea, kas te üldse neid enam näete kunagi elus ja nad otsivad võimalusi, kui nad lahkuvad oma koduriigist, otsivad neid läänest. tihtipeale sellepärast, et äh, äh, valitsused ja tingimused ei suuda enam äh, tegutseda pädevalt, aga me saame neid aidata, vaadakem neid tegevuspoliitikat, mis teil on, meil on ühine kalanduspoliitika, mis julgustab suuri kalalaevu Aafrika riikide rannavetes äh, kala püüdma, samas jätma kohalikud kalapüüjad ilma tööta ja kohutavasse olukorda. meie abipoliitika hoiab valitsusi võimul, kes ei peaks seal olema ja inimesed lahkuvad oma koduriigist, tulevad meie juurde protestiks. me teame, kui raske on koduriigist lahkuda, me peame oma poliitikat kujundama nii, et inimesed tahaksid jääda oma koduriiki. nüüd läheme Jeegle raporti juurde kaheksa sõnasoovijat on siin, kõigepealt härra Rüüder, palun. Er liberaalide jaoks loomulikult, mis on siin peatähtis on see, et me lihtsalt ei kaitse ainult naisi, kes tegelevad põllumajanduse, vaid ka mehed ju elavad maapiirkondades, mis tähendab seda, et meil on vaja tugevat põllumajandustegevust, meil on vaja kvaliteetset toitu kõikjal Euroopa mandril ja selleks on meil vaja sektor, mis looks juurde töökohti tagada. tähtis on hea seista selle eest, et perekonnadel oleks kõik vajalik nende eluks, et nad saaksid oma panuse anda, meil ei ole vaja kindlasti uusi kvoote või mingeid lisatingimusi panna põllumeestele kaela ja sellest räägib ka raport. tegemist on hea signaaliga, et naistel on väga tähtis roll maapiirkondades põllumajanduses etendada. härra Perillo, üks minut. Nel settore agricolo e rurale le donne hanno sempre avuto un ruolo importante. Äh, põllumajanduses on alati naised oma äh, rolli etendanud, nad moodustavad nelikümmend kaks protsenti tööjõust, kakskümmend seitse miljonit äh, naist aga vaatamata nende suurele osakaalule ei ole nad tegelikult hästi esindatud eh, põllumajandussektori organisatsioonides ning ka õigusaktid ei kaitse neid piisavalt nüüd väga palju on võimalik ära teha naiste tingimuste parandamiseks, näiteks sotsiaalkindlustusega neid paremini hõlmata ja institutsioonid peavad nüüd lüngad täitma, peab toimuma seire selle sektori üle, võib-olla oleks vaja mingit spetsiaalset põllumajanduse seirekeskust, kes just tegeleks naispõllumajandusettevõtjatega, nii nagu näiteks mõnedes Itaalia piirkondades juba on ma toetan seda raportit, sest siin võetakse korralikult arvesse need pro-, probleemid, mis maapiirkondades on ning julgustatakse töökohti seal looma ning vaja ongi ju toetada strateegiaid, teenuseid, teha seda tänapäevaselt eh, maapiirkondades ka. suur tänu. mis puudutab äh, töötingimusi eelkõige just äh, põllumajanduses, siis seda on puudutanud äh, ka ühiskonna areng väga tugevalt, kui me soovime rohkem ära teha äh, naiste jaoks, kes äh, tegutsevad põllumajanduses, siis me peame siin eelkõige tagama ka selle, et nende huvid poliitikaski peegelduksid. me peame ka nägema, millised arengud on äh, viimastel aastatel toimunud ja siinkohal naised on teinud väga palju nii üksikisikutena nagu kui ka organisatsioonide raames väga palju, et arengud edasi jõuaksid ja seetõttu äh, ma leian, et see äh, raport oli väga hästi äh, õigetele punktidele keskendunud ja kui me soovime maaelu arengut arendada, siis siin ei ole tegu mitte ainult infrastruktuuriga, siin ei ole mitte ainult turismisektori edendamisega, vaid oluline on see, et ka pered asuksid taas kord maale elama ja siia juurde kuuluvad siis ka laps, naised ja vastavad meetmed, suur tänu. suur tänu, kolleeg Ušikovski. see ma toetasin proua Jeegle raportit ja üks põhjuseid, miks, on see, et raportis öeldakse, et selleks, et tagada vajalikud rahalised vahendid, on vaja ka häid ettepanekuid kõigepealt põllumajanduses teha ja ranged kokkuhoiumeetmed kindlasti ei tohiks ellu rakenduda ühise põllumajanduspoliitika arvelt maapiirkondades ilma abita hakkama saada oleks väga raske ja ei õnnestuks naiste olukorda seal parandada ning ei õnnestuks ka julgustada naisi rohkem sellega tegelema ning samuti õnnestuks taastada varustatus põllumajandussaadustega ja kaitsta keskkonda. nii et ma kutsun teid üles, igasugused ranged kokkuhoiumeetmed ei tohi toimuda ühise põllumajanduspoliitika arvelt. proua Bilbao Barandika. suur tänu, härra president, mina toetasin seda raportit sellepärast, et see panustab sellesse, et naiste töö ja panus äh, maaelu arengus äh, muutub nähtavamaks. sest vastaval juhul ei oleks üldse võimalik äh, maaelu arengut edasi viia ja me peame ka äh, tasustama neid, äh, hindama neid inimesi, kes maapiirkondades on aktiivsed. me ei tohi siin tähelepanuta jätta ka naisettevõtjad, me peame teenuste osutajaid toetama, samuti me peame rohkem tegema maaelu äh, arengu jaoks äh, maapiirkondasid digitaliseerima ja, ja ka mis puudutab sotsiaalmudelit, siis siin tuleb ka rohkem tunnustada naiste rolli. siin tuleb vaadata ka erinevaid tootmisvõimalusi ning äh, tuleb ka vaadata, millised on hooldus, pakutavad heel, hooldusteenused nii vanuritele kui ka lastele. suur tänu ja proua Muskardini! suur tänu! suur osa äh, naistest on äh, äh, põllumajanduses tegevad, kakskümmend üheksa protsenti põllumajandusettevõtetest on naiste juhtimise all ja seetõttu on ainult õige, et Euroopa Parlament soovib rohkem tähelepanu pöörata naistele põllumajanduspiirkonnas ja, ja siin ka rohkem Äh, toetada äh, sotsiaalset kaitset äh, naistele, samuti võrdset kohtlemist ja tunnustada seda rolli, mida naised kannavad põllumajanduses ja maapiirkondades. siin on oluline rõhk ka koolitusel. me toetame raportööri ettepanekuid, mis on seotud parema toetusega naistele, nad peavad olema esindatud ka vastavates põllumajandustootmisorganisatsioonides, poliitilistes organisatsioonides, me peame kõiki selliseid meetmeid toetama. naiste tööd tuleb tunnustada, vastasel korral meie ÜPP reform on mõttetu ja me peame, ja sellisel juhul tekivad väga negatiivsed arengud. suur tänu, kolleeg Hannan. Teile võib-olla meenub see tv-seeria Life on Mars, elu Marsil, sealt see politseiametnik katapulteeritakse tagasi eh, seitsmekümnendate aastate algusesse eh, ja ma tundsin täpselt samamoodi nagu tema, kui ma lugesin täna seda nime, hääletusnimekirja ja see, mis puudutas ekspordikrediite, eh, igasugused grandid Unileverile ja ka masinatehasele Poolas ja nii edasi. seitsmekümnestad aastad olid raske periood Euroopa Liidule tervikuna, stagnatsioon, tööpuudus ja liikmesriikide pankrotid, aga need asjad ei toimunud sellepärast, et mingid tektoonilised jõud olid mängus, vaid tulemuseks olid lihtsalt valed poliitikad ja eriti see, et valitsused saavad välja noppida, kes võidavad olukorrast ning valitsus peab kontrollima majandust ning saab panna asjad toimima, kui ta ümber jagab rahalised vahendid. kakskümmend seitse liikmesriiki on edasi liikunud, aga Euroopa Liit ei ole ja endiselt võtab maksumaksjate raha ja annab selle oma lemmikutele. miks? sest kui me seda ei tee, siis jälle oleks meil Euroopa Liit nagu varem tõesti väga raske on panna inimest midagi nägema, kui tema töö sõltub sellest, et seda mitte näha. proua Zaborska, palun. suur tänu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 maapiirkondadest tuleb hinnata naiste tööd. suur tänu, meie hääleseletused Jeegle raporti suhtes on nüüd lõpetatud ja nüüd järgmine kõneleja, palun. suur tänu, härra president. igal liikmesriigil on pädevus otsustada oma energiasegu osas aga vastavaid äh, tuumajaamasid tuleb ka kontrollida Leedus ja ka teistes riikides meil on tuumajaamasid, äh, mis enam ei vasta ohutusstandarditele ja mis tuleb tegelikult äh, sulgeda. vähemalt selli-, seda nägid ette ka esialgsed kavad. kuid neid kavad ei ole lõplikult ellu viidud. meie peame praegu keskenduma aastani aast-, äh, kaks tuhat kolmteist, et siis vastavalt äh, meetmeid võtta, et need tuumajaamad saaks ka äh, sulgeda. kuid meil on praegu väga kehvad tegevuskavad, sellepärast et komisjon peaks tegema ka vastavate meetmete finantsanalüüsi, sest olukord ei saa muutuda selliseks, et liikmesriigid jäävad oma mures üksi, meil peavad olema ka vastavad vahendid. suur tänu, härra Koslik! suur tänu. tuumaelektrijaamade dekommuniseerimiseks eraldavad vahendid, raport näitab olukorda väga õigesti. ja ma nõustun selle raporti ühe põhijäreldusega, nimelt nende tuumajaamade järkjärguline sulgemine eeldab ka Euroopa Liidu vahendite kaasamist ka isegi pärast aastat kaks tuhat kolmteist, sest asjaomastel riikidel ei ole võimalik seda ise rahastada. näiteks Slovakkia Euroopa Liidu poliitilise surve all sulges Jaslovski Bohunitsa tuumajaama kaks äh, plokki aastal kaks tuhat kaheksa vastavalt Rahvusvahelise Tuumaenergia Agentuurile äh, vastasid nad kõikidele ohutuse nõuetele sellise sammu majanduslikud tagajärjed on märkimisväärsed ja tähendavad seda ka äh, nende rajatiste täieliku sulgemise kaasnevaid suuri kulutusi. seetõttu Euroopa Liit peab arvestama ka neid kulusid äh, finantsperspektiivis aastateks kaks tuhat kolmteist kuni kaks tuhat kakskümmend. härra Kalinovski. suur tänu, president arvestades hiljutisi sündmusi Jaapanis, energiapoliitika ja energia ohutus on saanud väga kuumaks aruteluteemaks kõikjal maailmas. Fukushima katastroof näitas, kui palju on vaja teha tööd ohutute ja keskkonnasõbralike tuumajaamade loomiseks ja see puudutab mitte ainult Aasiat, vaid ka kõiki teisi mandreid kui äh, ohutuse põhjustel tuleks äh, osa tuumaelektrijaama sulgeda, siis me peaksime seda tegema tulemuslikult ja kiiresti, äh, tegema kõiki jõupingutusi selleks, et luua turvalised energiaallikad ja ohutus peaks olema alati meie prioriteediks. tänan järgmisena härra Jakolino. jah, tänan teid raport, nagu härra Manesko on selle koostanud, on selline, mida on võimalik esitada ainult taolises olukorras, nagu täna on tekkinud pärast Fukushima sündmusi. see dokument on tasakaalus ja ettevaatlik ja seetõttu ma toetan seda. mis puudutab Leedut, Sloveeniat ja Bulgaariat, me peame tagama järjepideva abi kuid eh, on vaja rakendada ka teisi meetmeid, et tagada tuumaohutus. Eh, selles valdkonnas eksida ei tohi. ja seda põhjustel, mida me kõik väga hästi teame, on pikka aega juba olnud kasutusel vastavad rahastamisprogrammid ja me loodame, et kogu see ettevõtmine saab olema edukas. tänan, president. Robotalotsi tänan, president, kallid kolleegid. argument, et meil on vaja piisavalt äh, rahalisi vahendeid selleks, et sulgeda tuumarajatised, on juba selline, mida Euroopa Liidu seadustik ette näeb tuumajaamade dekomisjoneerimiseks ja see teema on täna ka väga päevakajaline lugupeetud parlamendisaadiku Marinesko töö, millele me avaldasime toetust, äh, näeb ette konkreetseid juhtumeid, äh, milles Euroopa Liit peaks osalema, kui teatud tuumaelektrijaamade tegevus lõpetatakse ja nad on ära teeninud Euroopa Liidu poolse toetuse. samuti tuleb tagada kontrollmeetmed ja seiremehhanismid nende sadade tuumaelektrijaamade ohutuse jälgimiseks, mida meil on Euroopas. Euroopas on väga palju äh, selliseid tuumareaktoreid, mis lähitulevikus tuleks peatada ja me peaksime tagama vastavad mehhanismid selleks, et meil oleks piisavalt rahalisi vahendeid toime tulla nii tavaolukorras kui ka eriolukorras. härra Udžas ho sostenuto suur tänu president mina toetasin seda raportit ma olen tuumaenergia vastu ning ma toetasin seda raportit sest ma arvan et nende tuumajaamade sulgemine on hea terve Euroopa Liidu jaoks samuti seetõttu et ma loodan et uusi tuumajaamu meile enam ei ehitata tuumajaamade haldamine, eh, ehitamine tsiviileesmärkidel Euroopas põhineb aegunud tehnoloogial. meie tuumaohutus on ainult teoreetiline ning kõik on hea ainult senikaua, kuni õnnetust ei juhtu. meie leping pärineb viiekümne aasta tagusest ajast ning si-, sinna pole kaasatud äh, ette ennustatavaid, ette ennustamatuid sündmusi, nagu näiteks looduskatastroofid või terrorirünnakud. ma siin lõpe-, siinkohal lõpetaksin. suur tänu Slovakkia, Slovakkiat mõjutab äh, suuresti see ettepanek, liitumislepingu see oli sisse kirjutatud tuumajaamade sulgemine kuni kahe tuhande kolmeteistkümnenda aastani, lubas Euroopa Liit ka rahalist toetust selleks. Euroopa Liidus ei ole eriti palju kogemusi tuumajaamade sulgemisega ning sellel võivad, sellega võivad kaasas käia ka negatiivsed tagajärjed, seetõttu tuleb edasi arendada alternatiivseid energiaallikaid. loomulikult tuleb eraldada piisavalt rahalisi ressursse selleks, et tuumajaamade sulgemine toimuks ohutult. Euroopa Liit võib kasutada tuumajaamade sulgemist ka teiste jaamade puhul, mille kasutusaeg on kät-, lõppenud. ning siis saab kasutada ka meie ko-, kogemusi. härra Dmitri Populus. suur tänu, president, mina hääletasin Marinescu raporti poolt just täpselt seepärast, et Kagu-Euroopas on meil pikk ohtlike tuumajaamade traditsioon. kulutatud on miljoneid eurosid selleks, et neid jaamu moderniseerida, aga tegelikult tähendab see lihtsalt tuumalobi rahastamist. me, me räägime jällegi tuumajaamade sulgemisest, aga mitte midagi ei ole ikkagi ette võetud me lihtsalt subsideerime ohtlikku energiatootmissektorit. meil on tarvis lahti saada ebakindlatest jõujaamadest ja leida uus lähenemine energia tootmiseks teistest allikatest. uute jõujaamade ehitamine peab olema vastavuses taastuvenergia allikate põhimõtetega. suur tänu! sveikinu pranešėją su griežtu bet dažnomis vietomis tikrai teisingu pranešimu. ma tervitan seda raportit ning rõhutaksin, et Leedu koos Bulgaaria ja Slovakkiaga on täitnud oma kohustused, mis olid kirja pandud liitumislepingusse ning on sulgenud oma tuumareaktorid. Ignalina tuumajaama kohta käinud äh, kohustused on nüüd täidetud. aga me loodame ka äh, karistada neid inimesi, kes ei ole oma kohustusi täitnud, me soovime läbi rääkida, et saavutada võimalikult head tingimused uute tuumajaamade ehitamiseks. ma nõustun sellega, et meil tuleb oma ressursse võimalikult tõhusalt ja läbipaistvalt kasutada, aga ma pööraksin kolleegide tähelepanu nendele plaanidele, et uued tuumajaamad peaks rajatama Valgevene piirile. suur tänu! suur tänu, nüüd äh, Barbara Matera äh, raport. härra Roode esimesena. härra øh. <laughs> president ma teen oma hääletusselgituse lühidalt Taani liberaalid on globaliseerumisega kohanemise fondi vastu, aga kui see rakendatakse ja kui tulevad taotlused teatud riikidest ja kui on täidetud äh, teatud äh, nõudmised fondi kasutuselevõtuks, siis äh, tuleks loomulikult olla poolt, sellepärast me hääletasimegi poolt. proua Sinclair, palun tänan, härra president. ma hääletasin mõlema Matera raporti vastu. Need on siis fondid, mis puudutavad äh, Tšehhi Vabariiki ja Poolat, mul ei ole midagi nende riikide vastu, aga lihtsalt tahaksin meenutada, et minu enda valimisringkonnas Lääne-Midlandis on äh, olukord selline, et me maksame kümneid miljoneid äh, eurosid äh, Euroopa Liidu eelarvesse ja samas meil on suur äh, tööpuudus, eriti on kannatanud autotööstus, kuna paljud töökohad on kolinud üle Kesk-Euroopasse, näiteks Slovakkiasse ja kahe tuhande neljandal aastal põhimõtteliselt kannatas Ühendkuningriik kõige rohkem laienemise all, meie olime ainsad, kes ei äh, pannud äh, tõkkeid tööturule tulemiseks. ja minu valimisringkonnas on äh, kulud väga suured ka sellepärast, et kui Ida-Euroopast tulevad meil inimesed tööle, siis me maksame neile ka lapsetoetust, samas kui nende lapsed asuvad Ida-Euroopas. nii et selline on meil olnud olukord, tänan. ja nüüd härra Kelly. tänan, president. mul oli hea meel äh, toetada neid äh, Barbara raporteid ja ma tahaksin toetada omalt poolt äh, Tšehhi Vabariigi ja Poola töötajaid kahju on kuulda, et äh, need äh, töölised äh, võivad lõppkokkuvõttes kannatada teatud arengute käes, mis puudutavad ka minu valimisringkonda. kui teatud raha jääb üle, siis peaks liikmesriikidel olema võimalus teha komisjonile ettepanek, kuidas kõige paremini seda raha ära kasutada ja kui seda tehakse, siis on võimalik aidata neid töötajaid, kes on praegu tööta ja see parandaks ka Euroopa Liidu kuvandit, suur tänu! tänan! nüüd on äh, me ammendanud proua Matera raporti ja nüüd äh, Svensoni raport naistevastane vägivald on äh, probleem, millest räägitakse üle kogu maailma, loomulikult äh, tuleb sel teemal sõna võtta nii inimese kui ka poliitikuna. Euroopa tasandil tuleb äh, seisukohad paika panna. ma loodan, et naistekomisjon ei koostaks ainult selliseid äh, soovide nimekirju, loomulikult me peame rääkima erinevatest võimalustest, aga peaks natuke siiski oma tegevust fokusseerima ja ütlema, millele tuleb Euroopa Liidus keskenduda, see on minu arvates siit äh, raportist puudu. kui meil oleks äh, prioriteedid paigas, siis meil oleks ka läbilöögivõime suurem, see aitaks äh, naisi ja see tõstaks ka meie algatuste tõsiseltvõetavust siin parlamendis. tänan äh,, proua Koratsa-Pilt tänan, president. naistevastane vägivald ei ole eraasi, tegemist on kuriteoga, mille eest tuleb karistada, meil tuleb äh, vaikus murda. kultuuride ja religioonide austamine on oluline, aga neid ei saa tuua ettekäändeks koduvägivalla, aumõrvade, sundabielude ja suguelundide moon-, suguelundite moondamise puhul meil tuleb äh, tugevdada võitlust äh, naistevastase vägivalla vastu. ma kutsun üles äh, komisjoni tulema välja strateegiaga, mis sisaldaks konkreetseid ettepanekuid. ma hääletasin selle raporti poolt sellepärast, et ma usun, et me peame parteideüleselt ühendama oma jõud ja mõistma hukka igasuguse vägivalla, mis on naiste vastu suunatud. ma toetan enamikke ettepanekuid aga justiits- ja kriminaalõiguse sätted siiski peaksid jääma riiklikule tasandile. Rootsis me just äh, seda teeme, me tõstame teadlikkust selles valdkonnas, me mitte ainult ei kaitse naisi, vaid me ehitame üles äh, naiste väärikuse kaitse, kultuuri ja kõik on teretulnud liituma meie kampaaniaga tänane proua Costa Silvia, palun. Silvia Costa, palun <laughs> suur tänu, president. ma hääletasin selle raporti poolt. ja nagu juba teised kolleegid ütlesid, selle raportiga me võtame endale kohustuse tagada ka Euroopa Komisjoni poolt võetud kohustuste täitmine, äh, nimelt äh, vastu võtta teatis, äh, mille käivitatakse Euroopa Liidu strateegia tegevuskava võitluses naistevastase vägivallaga aastaks kaks tuhat üksteist ja see peaks olema kõikehõlmav lähenemine, et hõlmada seksuaalvägivalda, perevägivalda, suguelundite moonutamist ja nii edasi, aga loodan, et ka uued vägivallaliigid kaasatakse sellesse tegevuskavva. näiteks naiste inimõiguste rikkumine töökohal, äh, kui nad on töötavad emad või soovivad last sünnitada, pärast äh, inimkaubanduse direktiivi vastuvõtmist on minu arust oluline, et meil oleks ka Lissaboni lepinguga kooskõlas olev äh, direktiiv sellel teemal, mis oleks ka kooskõlas Stockholmi programmiga proua Ronzuli, igasugune naistevastane vägivald tuleb likvideerida ja kuni seda pole tehtud, me saame väita, et meil on täielikult demokraatlik ühiskond. Euroopa Parlament juhib tähelepanu sellele äärmiselt brutaalsele nähtusele, mis kahjuks on ikka veel aktuaalne, nagu statistilised andmed näitavad, üks viiest naisest äh, kannatab elu jooksul äh, vägivalla läbi või seksuaalvägivalla läbi naiste jaoks on vägivald üks peamisi surmapõhjusi, see on suurem surmapõhjus äh, kui liiklussurmad või vähktõppe suremine ja me peame olema pidevalt aktiivsed selleks, et luua kõikehõlmavad õigusmehhanismid võitluseks naistevastase vägivallaga. me peame väljastama väga tugeva signaali täna, nimelt et meil on üks eesmärk, et see surmav viirus ei peaks leidma enam viljakalt pinda proua Bilbao. täna president, naistevastane vägivald on otsene diskrimineerimise tagajärg ja seetõttu meil on vaja kõikehõlmavat tegevuspoliitikat, mis pöörab tähelepanu ka väärkoheldud naiste lastele. me, neil on vaja pakkuda tasuta psühholoogilist ja õigusabi Nendele peab võimaldama erikohtumenetluse ja erikoolituse eh, tervishoiu ning politseitöötajatele. me peame koguma statistilisi andmeid, et saata ülevaate selle probleemi täielikust ulatusest ning rakendame Euroopa tasandil kõiki võimalikke tegevuspoliitikaid. härra Van Heike, tänan, president Svensoni raporti puhul ma jäin erapooletuks ja ma tahaksin kasutada hääletuste selgituste vooru, et öelda, et ka minu arvates naistevastane vägivald ei ole lubatud, see on šokeeriv, kuid lõpphääletusel ma jäin erapooletuks, sest mina olen seisukohal, et nimetatud raport äh, rikub lähimuse põhimõtet ja ma ei usu, et Euroopas täielik, täiendava bürokraatia nagu seire vaatluskeskuste loomine on hea mõte, vastupidi. ma samuti sean kahtlusele selle raporti poliitilise korrektsuse. selles raportis ei kasutata küll sõna islam, kuigi islam kujutab tagurlike väärtuste religiooni ja etendab olulist rolli naistevastases vägivallas ja diskrimineerimises muidugi islamiriikides, ka meie koduriikides. nimetagem asju õigete nimedega ja öelgem, et islam on naiste vaenlane ja see on tagurlik. proua Zaborska, tänan, president ma tahaksin toetada proua Svensoni raporteid, sest see täiendab meie arutelu, mille käigus me oleme hukka mõistnud naistevastase vägivalla, rasedate naiste vastu suunatud vägivalla. ja ma sooviksin veelgi kaugemale minna, ma olen püüdnud kaitsta sündimata laste õigusi, kuid ma kardan, et see raport ei aita kaasa sellest raskusest ülesaamisele seda õigust peetakse ka veel vägivallaga seotuks ja minu arust abort on vägivald laste vastu. Äh, strateegia ettevalmistamise käigus, mis on suunatud kõikide vägivallaliikide vastu, peaks komisjon leidma kooskõla nii naiste kui ka sündimata laste õiguste vahel. uus strateegia peaks kaitsma nii naisi kui ka sündimata lapsi see tuleneb ka nimetatud raportist, kuid me peame seda teemat väga põhjalikult uurima. proua Singler, suur tänu veel kord, härra president, mina hääletasin Svensoni raporti vastu. ilmselgelt olen ma igasuguse vägivalla, eriti naistevastase vägivalla vastu, aga raporti vastu hääletasin ma äh, nagu kolleeg juba varem ütles, on tegemist äh, liigselt poliitiliselt korrektse äh, tuhande üheksasaja seitsmekümnendatesse kuuluva raportiga. samuti olen ma mures selle kriminaalõigusliku aspekti üle. Euroopa Liit, nagu ikka, tegeleb asjadega, kus kõik on ühel meelel, jah, naistevastane vägivald on kohutav siis äh, hakatakse paika panema Euroopa struktuure selle küsimuse jaoks ning äh, need Euroopa struktuurid levivad laiali ka teistesse valdkondadesse. nii äh, selline bürokraatia levibki häbitäile, meil on tarvis konkreetseid samme liikmesriikides naistevastase vägivalla vastu ja jätke meid rahule, et me saaksime tegelikult ka tõhusalt tegutseda. suur tänu. suur tänu, nii palju siis hääletusselgitustest, jätkame kell kolm, suur tänu.